seda direktiivi liikmesriikides piiriülese arstiabi andmisel ellu rakendatakse. nelikümmend protsenti äh, Euroopa elanikkonnast elab piiriregioonides ning hiljutine Eurobaromeetri uuring näitas, et alla kahekümne protsendi Euroopa kodanikest teavad, et neil on selline õigus. IMCO arv-, arvamuses toetasime me seda, et inimesi tuleks rohkem teavitada. oluline on, et nad teaksid oma õigustest samuti on oluline tagada piisav rahastus tervishoiusüsteemis. proua Grapini, ütleb proua president, palun rääkige aeglasemalt. lõpetuseks tahaksin öelda, et väga tähtis on, et paika pandakse Euroopa tervishoiuraamistiks. tervishoid on oluline, aga samuti on olulised need riikide infopunktid kodanike jaoks, patsientide liikumine üle piiride peaks toimuma ka praktikas, ta ei peaks olema ainult teooria. ma toetan seda raportit ning minu arvates tuleks, loodetavasti paraneb olukord igas liikmesriigis, sest inimeste tervis on tõesti väga tähtis. Thank you, thank you, madam president uh,. On härra Andrjukaitis suur tänu, ma tahaksin tänada raportööri härra Peletit väga olulise raporti eest, mis puudutab äh, piiriülese tervishoiu ellurakendamist. mina olen ise arst ja see teema on minu jaoks väga tähtis. igal aastal miljonid eurooplased reisivad teistesse Euroopa riikidesse, teades, et kui vajalik, on neil juurdepääs tervishoiuteenusele. samal ajal teised kodanikud lähevad ravile teistesse liikmesriikidesse. seda sellepärast, et Euroopa Liidus on õigus piiriüleselt saada juurdepääsu tervishoiuteenusele, nii et see hüvitatakse ka kodumaal. niisiis, võib öelda, et piiriülene tervishoid on Euroopa kodanike jaoks ääretult tähtis teema selles kontekstis tervitan ma parlamendi raporti projekti ning resolutsiooni projekti Äh, mis puudutavad piiriülese tervishoiuteenuse äh, direktiivi ellurakendamist. alustuseks tahaksin öelda, et ma olen teiega täiesti nõus, meil on vaja tegutseda selleks, et parandada direktiivi ellurakendamist. Teie raporti, äh, raporti sisu on vägagi kooskõlas komisjoni enda järeldustega direktiivi ellurakendamise kohta, need avaldasime eelmise aasta septembris, nagu te teate. nüüd mainiksin lühidalt äh, seda, mida me oleme teinud selleks, et ellurakendamist parandada. komisjon on jälginud, kuidas see direktiiv on üle kantud liikmesriikide õigustikku. Äh, oleme astunud samme, kui mi-, mingisugused elemendid on puudu ning oleme algatanud kakskümmend kuus rikkumismenetlust selle tõttu, et ülekandmine, äh, ellurakendamine on puudulik või äh, pole seda üldse tehtud. esimene faas rikkumismenetlustest on nüüd möödas. komisjon on nüüd edasi liikunud süvaanalüüsi juurde, uurime põhjalikult, milliseid meetmeid igas liikmesriigis on ellu rakendatud. ning see lähenemine on tulnud ka, toonud ka tulemusi. mitmed liikmesriigid on muutnud oma õigustikku, nii et patsiendid saavad sellest ka kasu. aga rõhutan, et komisjon jätkab oma intensiivset dialoogi liikmesriikidega selleks, et võimalikult hästi oleks see direktiiv ka liikmesriikide õigustikku üle võetud daamid ja härrad, äh, kahjuks võib näha, et äh, teatud juhtudel diskrimineeritakse Euroopa Liidu kodanikke, kes soovivad äh, meditsiiniteenust mõnest teisest te liikmesriigist. samuti võib näha väga keerulisi administratiivmenetlusi piiriülese tervishoiuteenuse pakkumise juures see tuleb lõpetada. kolmandal jaanuaril algatas komisjon rikkumismenetluse kahe liikmesriigi vastu, mis puudutasid hüvitistariife. tervitan seda, et teie raporti projekt keskendub ka hüvitisskeemidele. nüüd me räägime liikmesriikidega selle üle läbi, kuidas saaks menetluskorda lihtsustada. komisjon tegeleb ka teadlikkuse tõstmisega kodanike hulgas me nõustume täiesti sellega, teie soovitusega, et liikmesriigid peaksid eraldama piisavalt raha öö, oma kontaktpunktide ülesehitamiseks. kinnitan teile, et komisjon toetab endiselt riikide kontaktpunktide loomist. instrumendid selle jaoks avaldatakse lähitulevikus meie eesmärk on parandada liikmesriikide kontaktpunktide töö tõhusust, et see info, mida nad pakuvad, oleks ka praktiliselt patsientidele kasulik. direktiiv loomulikult õhutab ka piiriülese äh, koos, äh, piiriülest koostööd, eriti äh, piiriäärsetes regioonides komisjon on välja tulnud võrgustikuga kohalike omavalitsuste jaoks, et loodaks tervishoiupoliitika platvormid tooksin välja kaks aspekti teie raportist, esiteks on loodud kakskümmend neli Euroopa referentsvõrgustikku, see on suur saavutus meie tervishoiualases koostöös haruldaste haiguste puhul, aga nende võrgustike ees on ka omad väljakutsed. näiteks see, kuidas neid integreeritakse liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse. seetõttu ma tervitan seda, et te kutsute üles liikmesriike toetama neid tervishoiuteenuse pakkujaid, mis kuuluvad nendesse võrgustikesse. siis digitaalsed lahendused. eelmisel nädalal tuli komisjon välja soovitusega Euroopa äh, elektroonilise tervishoiu äh, andme, andmebaasi loomiseks. nii, et inimesed saaks turvaliselt oma tervishoiu äh, andmetele üle piiri ligi. Eesti ja Soome hiljuti meeldival kombel hakkasid, lõid ühise äh, retseptide süsteemi. see on märkimisväärne samm edasi ning see suurendab juurdepääsu tervishoiuteenusele. austatud saadikud, teie raport on oluline panus meie aruteludesse piiriülese tervishoiuteenuse kohta, ma ootan teie lõppraportit ning ma kinnitan teile, et komisjon kavatseb läbi vaadata väga põhjalikult teie soovitused. kuna me oleme ühel meelel, siis see tähendab seda, et me saame sihikindlalt üheskoos edasi liikuda, nii et sellest saavad kasu meie kodanikud ja üle Euroopa kõik tervishoiusüsteemid, aitäh! ja nüüd annan sõna fraktsioonide esindajatele, kõigepealt saab sõna kolleeg Bushoi. pe colegul Ivo Belet pentru raportul său, acest cadru legislativ care permite tänan härra Pelletit raporti eest, praegune eh, direktiivi raamistik aitab eh, kodanikel saada Äh, äh, äh, kasutada oma tervishoiukindlustust ravi saamiseks teistes liikmesriikides. esitasin muudatusettepanekuid ja toetan seda raportit. olles saadik kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist sain tegeleda selle direktiivi rakendamisega Rumeenias ning nüüd on kasutuses sellised meetmed, mis üritavad blokeerida piiriülest äh, tervishoidu, näiteks eelnevat äh, loa taotlemist äh, ja nii edasi ning paljud kodanikud ei ole oma õigustest teadlikud, aga siiski on tegemist ju põhiõigusega, nii et arvan, et komisjon võiks teha kõike selleks, et kontrollida, et liikmesriigid seda Äh, direktiivi õigesti rakendavad. järgmisena saab sõna kolleeg Völken. Frau Präsidentin, zunächst möchte ich mich beim äh, Berichterstatter Herrn Bellet äh, für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken. suur tänu kolleeg Belletile, raportöörile suurepärase koostöö eest. meie eesmärk on üsna selge. ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et oluline on see, et me kaitseksime Euroopat patsiente, tagaksime piiriülese tervishoiu ja me kõik tahame, et see oleks võimalik. paraku, kui me vaatame, mida praktikas on tehtud, siis me näeme, et praktikas jätab kõik veel soovida. mis puudutab piiriülest tervishoidu, siis ähm, selle direktiivi puhul me tahaksime, et inimestel oleks ohutu ähm, tervishoid, mis oleks tagatud äh, piiriüleselt ning äh, mille kulud oleksid hüvitatud aga me ei saa kodanikele servitada, et kui me rääk-, selgitada, et kakskümmend seitse liikmesriiki kakskümmend, kahekümne kaheksast on venitanud nii palju, et on, tuleb, on tulnud algatada rikkumismenetlusi. Eurobaromeetri andmetel üle kahekümne protsendi inimestest isegi ei teadnud, et neil on piiriülene juurdepääs tervishoiuteenustele nii et äh, aastaid on direktiiv jõus olnud, aga inimesed ei tea isegi oma õigustest äh, ja õigustest teadlik olemine on üks eeltingimus selleks, et äh, süsteem saaks toimida. süsteem ise on keeruline ning olgem ausad, praegu ei saa me küll tulemustega rahul olla. liikmesriikide kontaktpunktidel on väga tähtis roll ning ellu tuleb viia teabekampaaniaid, et inimeste teadlikkust sellistest õigustest suurendada. kodanikud vajavad täpset infot, see on eeltingimus, kui me tahame, et inimesed oma õigusi ka praktikas kasutaksid, see tuleb raportist väga selgelt välja ka. meil on vaja suuremat selgust, suuremat läbipaistvust ka teenusepakkujate seisukohast. me peame vaatama, millised tervishoiuteenused on pakkuda ning komisjon peab kandma hoolt selle eest, et rikkumismenetluste kaudu olukord tegelikult ka paraneb. lõpetuseks tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et minu fraktsiooni jaoks on oluline tagada see, et üha rohkem haigusi, millega tuleb tegeleda oleksid arvesse võetud äh, ning äh, seda raportit tuleks täiendada selleks, et seda teha ja, ja proua Krupa, Euroopa Konservatiivide Reformistid, palun. piiriülene tervishoid võiks olla suurepäraseks võimaluseks äh, patsientide jaoks, kes tahavad kes ei saa oma koduliikmesriigis piisavat ravi ja meie aluslepingud tahavad, et tervishoiuteenused oleksid äh, kõrgetasemelised tervishoiuteenused aga kuuluvad liikmesriikide pädevusse ning ähm, piiriüleste piirkondade inimesed äh, või peaksid saama erinevatest võimalustest kasu, mõningad inimesed aga reisivad vaesematesse riikidesse selleks, et saada odavamaid tervishoiuteenuseid, paljud riigid kannatavad selle all, et nende riikide kodanikel ei ole kulukatele tervishoiuteenustele juurdepääsu. kui me tahame aga, et piiriülene tervishoid toimiks, on meil vaja kontaktpunkte ning me tahaksime aidata ka neid inimesi, kes kannatavad haruldaste haiguste all haiguste all ka, haruldaste haiguste all kannatavate inimeste arv on väike ja seetõttu on neil raske saada piisavat juurdepääsu õigetele tervishoiuteenustele. me peame oma süsteemid kohandama, et arvesse võtta ka nende inimeste vajadusi ning tuleb otsida uusi ravimeid, praegused ravimihinnad on lihtsalt liiga suured kui peaks äh, tulema mõni pandeemia, mõni epideemia, siis äh, tuleb kindlasti arvestada vaktsiinide vajadusega ja see peaks jääma liikmesriikide pärusmaaks. kolleeg Selimovitš äh, ALDE fraktsiooni nimel suur tänu, lugupeetud juhataja, suur tänu raportöörile ja variraportööridele suurepärase töö eest. piiriülene tervishoid Euroopa Liidus on üha olulisem kuna Euroopa inimesed liiguvad üle piiri ja liiguvad vabalt, see on väga hea. aga sellega kaasneb ka kohustus, et tervishoiusüsteem peab paranema ning toimima, kui eriti peame parandama tervishoiu teenuse pakkujate toimimise läbipaistvust, kui ma ei tea, kas minu tervishoiukulud hüvitatakse, millist, millist ravi mulle pakutakse, millisele ravile on mul õigus, siis ma ei julge minna teises riigis haiglasse. läbipaistvuse mehhanism, selgus hü-, kulude hüvitamise üle, kaebuste mehhanism, need on kõik valdkonnad, kus me peame oma tegevust parandama, inimesed ei lähe teises riigis haiglasse, kui nad ei tea, et süsteem toimib. tervishoiu direktiiv võib olla heaks Euroopa tasandi lahenduseks äh, globaliseerumisega kaasnevatele muredele. see võiks seda olla, aga selleks, et see lahendus praktikas toimiks, tuleb seda parandada, aitäh. ja kuue NGL fraktsiooni nimel proua Koneška no vážený pane komisaři, také mě dovolte poděkovat kolegu Beletovi. aitäh, härra volinik. Ehm, ma tahaksin tänada raportööri suurepärase raporti eest. Ehm, me ehm, teatud patsientide, eriti haruldaste haigustega patsientide jaoks on piiriülene tervishoid ääretult tähtis. minu arvates on oluline vastastikku koostööd teha, eriti haruldaste haiguste puhul, sest neid probleeme ei saa lahendada riigi tasandil, vaid siis, kui ressursid koondatakse üle Euroopa Liidu. samuti tuleks hakata tunnustama retsepte vastastikku piiriüleselt. ning ületada muud takistused, mis piiriülese tervishoiu ees seisavad me peaksime saama paremini kasutada üle-euroopalist tervisekindlustuse kaarti. eriti sooviksin ma äh, seda, et ühtlustataks äh, vaktsineerimiskohustus üle Euroopa Liidu. mõningates regioonides äh, levivad haigused, mis mujal on ammu välja juuritud. me peaksime võtma arvesse ka Äh, me peaksime lahendama ka muud negatiivsed aspektid piiriülese tervishoiu äh, äh, juures, näiteks tuleb parandada ka ravimite transporti. aitäh! roheliste nimel proua Mets, palun üheks minutiks. suur tänu, proua juhataja, suur tänu, härra Pellet, suurepärase töö eest. ainult seitseteist protsenti eurooplastest teavad, et neil on õigus äh, saada tervishoiuteenuseid piiriüleselt. kui me tahame, et äh, meid võetaks tõsiselt, et meie tegevus oleks tõsine tervishoiuteenuste piiriülisuse küsimuses, peame me äh, kontaktpunkti tugevdama ja selleks, et ühiselt äh, tööd teha, et teha äh, piiriülest koostööd, selleks tuleb muutuda tugevamaks äh, ja see on oluline siis, kui me räägime harvikhaigustest või teadusuuringutest. me peame tugevdama Euroopa tugivõrgustikku, looma kes äh, Äh, võimalused nendele inimestele, kellel on haruldased haigused, äh, me peame saama ka kontrolli äh, pakutava ravi osas ning hüvitamise osas ning kandma hoolt sellest, et süsteemi ei kuritarvitata. aga ükskõik, mida me ka ei teeks, me peame lähtuma patsiendist, see peab olema meie tegevuse keskmes ja patsient peab olema kaasatud ning teadlik oma õigustest ning sellest, kuidas neid ka optimaalselt kasutada kõik eurooplased, ka peavarjud, kodutud, peavad saama kvaliteetset tervishoiuteenust. aitäh! proua Me-, Melan äh, ja e NF fraktsiooni nimel. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, äh, meie kodanike liikuvus on igapäevane, me saame üha rohkem liikmesriikide vahel liikuda ja jääda teistesse liikmesriikidesse äh, vabatahtlikult ähm, ja seda tuleb teha võimalikult äh, vabalt ähm, ja seetõttu kahe tuhande üheteistkümnenda dire-, aasta direktiivi analüüs on oluline. kui tervishoiuteenuste rahastamine jääb liikmesriigi tasandile, siis koostöö liikmesriikide vahel ka ravi osas on oluline selleks, et pakkuda võrdset äh, ravi kõikides liikmesriikides. meil on juba äh, äh, olnud see protsess aastaid, me peame seda toetama, aga samas me ei taha, et see aitaks kaasa kontrollimatule rändele, äh, selleks ja meil on vaja seetõttu andmebaase, me peame saama, me peame põhjalikult hindama selle direktiivi kasutamist ning võimalusi. härra Peterle, üks minut. aitäh! ma tervitan seda suurepärast raportit. see dokument on midagi sellist, mida meie kodanikud tõesti vajavad ja soovivad. pärast direktiivi vastuvõtmist tuleb tagada, et patsientidel on õigus teistes liikmesriikides tervishoiuteenust saada, nii et nende kulud hüvitatakse. paljudel patsientidel ei ole juurdepääsu vajalikele tervishoiuteenustele. Neil on probleeme ka kindlustusega. kui neid ravitakse väljamaal aga meil ei ole vaja uut direktiivi, vaid meil on vaja, et vana direktiiv korrektselt ellu rakendatakse. piiriülene tervishoid on öö, alles siis võimalik. aitäh, proua Tali. Grazie, chair um,, ähm, komissarju, fil-fat, nasab li wieħed. suur tänu. ma arvan, et üks ühtse Euroopa Liidu eeliseid on see, et meil on äh, õigus tervishoiuteenustele kõikides liikmesriikides ning et meil on õigus, et meie kulud äh, hüvitatakse ka siis, kui tervishoiuteenust kasutati väljaspool omaenda koduriiki see õigus muutub üha olulisemaks, sellepärast et äh, meid ümbritsevad kiired muutused ning ähm, seetõttu ma leian, et meie ülesandeks on tagada võrdne liik-, juurdepääs kõikidele tervishoiusüsteemidele kõikide meie kodanike jaoks, ükskõik kus nad ka ei viibiks. selleks aga, et see praktikas ka ellu viidaks, tuleb luua õige raamistik, tuleb soodustada koostööd, tihedamat koostööd erinevates valdkondades mis on seotud ühel või teisel moel tervishoiuteenuste ja meditsiiniga. siinkohal väärib esiletõstmist e-tervis ning äh, harvikhaiguste ravi. siin ei ole küsimus selles, äh, mida teeb äh, üks liikmesriik, siin peavad tegutsema kõik liikmesriigid ühiselt, tegemist on piiriülise teemaga ning kui Euroopa Liit saab tuua lisandväärtust, siis tuleb seda teha Euroopa Liidu tasandil mõelgem selle peale, kui paljud inimesed tegelikult teavad, millised on nende õigused äh, ning äh, et neil on tegelikult õigus ravikulude hüvitamisele ka väljaspool koduriiki. see tähendab seda, et liikmesriigid peavad tegelikult äh, teavitama oma kodanikke, soodustama sellist tervishoiuteenuse pakkumist ning tagama õiguste täitmise. kolleeg Marjas, palun. suur tänu, kallid kolleegid piiriülene tervishoid on üks Euroopa kodanike põhiõigusi. varem oli nii, et patsiendid võisid minna Euroopa Liidu mõnda teise liikmesriiki, kui neil oli vaja operatsiooni või muud raviteenust, mida ei saanud pakkuda neile nende oma koduriik aga sellega seoses tekkis mitmeid hüvitamise, ravikulude hüvitamisega seotud probleeme. nüüd on asjalood muutunud ja liikmesriigid võivad, liikmesriikides võib liikuda ka teise liikmesriiki, kus raviteenused on lihtsalt odavamad härra Andrukaitis, tahtsin küsida äh, gripiepideemiast. üle saja inimese Kreekas on äh, hukkunud selle epideemia tulemusega. kas Kreeka valitsus on üldse äh, Euroopa Liidu ametivõimudega ühendust võtnud, kas on küsitud teie abi? ja kuidas on lood vaktsiinidega, vaktsiine pole piisavalt, et selle viiruse vastu võidelda, see tõesti on tõsiseks ohuks Kreeka rahvale. aitäh! kolleeg Piedikäin. piiriülesed tervishoiuteenused on tulevikus veelgi olulisemad kui täna. see on oluline patsientide heaolu seisukohast kui ka sellest seisukohast, et me kasutaksime oma ressursse piiriüleselt tõhusalt. me saame sellisel moel pakkuda parimad võimalused neile, inimestele, kes neid vajavad ning ressursse kasutataks paindlikult. meil on vaja seda paindlikkust, äh, sellest saab kasu ka meie tervishoid üldisemalt. seetõttu suur tänu raportöörile, suur tänu ka komisjonile, kes on aktiivselt tegu-, tegutsenud. minu meelest on häbiväärne, et nii paljud liikmesriigid ei ole äh, direktiivi ellu viinud, ei ole teavitanud äh, kodanikke või ei ole kandnud hoolt hüvitamise kontrolli alla saamise eest. me saame lihtsal moel niiviisi kaitsta patsientide heaolu ning ressursside tõhusat kasutamist ning puudujääke selles valdkonnas ei tohi lubada, seetõttu ma loodan, et liikmesriigid asuvad tegudele. kaheks minutiks saab sõna proua Karlsson-Roll. tänan piiriülesest tervishoiusest rääkida tähendab rääkida ka vabast liikumisest, see on Euroopa oluline põhimõte. Eurobaromeeter näitab, et tervis on üks olulisemaid küsimusi Euroopa kodanikele. oleme teadlikud ka sellest, et tervishoiupädevused on väga segased ning samuti kodanikud ei ole oma õigustest teadlikud. meie direktiiv on väga ambitsioonikas Äh, äh, ning äh, samas selle rakendamine on olnud väga ebavõrdne liikmesriikide poolt. ma tahaks alustada sellest, et kui soovime, et see direktiiv oleks edukas, tuleks lähtuda sellest, et liikmesriigid soovivad tugevdada oma riikide tervishoiusüsteeme. see direktiiv ei saa liikmesriigi hoolt oma tervishoiusüsteemi üle kuidagi asendada sellepärast peaksime alustama sellest, et me palun rääkida ka aeglasemalt, ütleb president. peame samm-sammult edasi liikuma, luues Euroopa tervishoiukaardi. ei äh, saa lubada, et äh, Euroopasse kaovad ära piiriülese diskrimineerimised, kui meil sellist kaarti ei ole, meil on vaja äh, ka universaalset hoolt eh, üliõpilaste, töötute, eh, pensionäride üle ning teiseks eh, ka üle-euroopalist retseptisüsteemi ning tahaksin ühtlasi rõhutada komisjoni poolt Eh, digitaalsüsteemide kasutamise kohta, siis eh, liikmesriigid peaksid eh, selle loomises osaleda aktiivselt algusest peale. riiklikud tervishoiusüsteemid on parim võimalus andmete kaitseks, nende eraelu kaitseks ning sellega seoses uus suur projekt Euroopa Komisjoni poolt peaks arvesse võtma seda, kui olulised on vastavad süsteemid liikmesriikides ja järgmisena saab sõna härra Keerike. president, kolleegid, rakendusaruanne näitab, et piiriüleses tervishoius on astutud päris kaua, mitu sammu edasi Euroopas, saame me nüüd kontrollida seda pärandit teatud haruldaste haiguste puhul on piiriülene tervishoid kõige parem lahendus ning seda tuleb toetada, me peame vähend- äh,, lõpetama bürokraatia tervishoius liikmesriikide kontaktpunktid on hädavajalikud selleks, et teavitada inimesi oma õigustest äh, piiriülese tervishoiu puhul. komisjon peaks alustama infokampaaniat selleks, et äh, teavitada inimesi sellest, et on olemas kontaktpunktid. samuti tuleks äh, seal pakkuda rohkem ja kvaliteetsemat infot. komisjon peaks looma ka sellise standardi liikmesriikide kontaktpunktidele, millist infot peaks kodanikele pakkuma, mis on, milline info on neile kõige vajalikum piiriülese tervishoiuteenuse puhul. aitäh, äh, härra Liise, poolteist minutit. aitäh, proua president, härra volinik, kolleegid. kui kellelgi on sünnipäev või tähistatakse uut aastat, siis mida soovitakse inimestele? ikkagi tervist. seetõttu peaks tervis olema ka Euroopa Liidu poliitikas tähtsamal kohal. nii palju, kui meie selle eest vastutame, aga me vastutame siin nii mõnegi aspekti eest. rahvapartei jaoks on tervishoid keskne teema, meie esimees Manfred Weber just äh, äh, isiklikult äh, juhtis meie äh, vähialase positsiooni dokumendi väljatöötamist ning seal ütleme me ka, et meie soovime teha kõik, mis meie võimuses, et kahekümne aasta pärast keegi enam Euroopas selle kohutava haiguse tõttu ei sureks. me tõime välja seal mitmed äh, soovitused, näiteks komisjongi on välja tulnud oma teadusraamprogrammiga äh,, Äh, kus peaks äh, laste vähktõbi olema üks peamisi prioriteete, aga me soovime ka, et meie direktiive paremini ellu rakendataks, seetõttu tahaksin tänada su Ivo Peletit, äh, raportööri, ning ma loodan, et see raport suure häälteenamusega vastu võetaks täiskogul, liikmesriigid peaksid nüüd oma rahakotirauad korraks avama, et tõesti äh, patsiendid oleks meie direktiivide keskmes, liikmesriigid peaksid tõesti meie patsientide huvides tegutsema. ja nüüd vaba mikrofoni pool ning äh, kolleeg Faria. aitäh, tahaksin tänada Ivo Põlletit oivalise töö eest. kahjuks on asi nii, et tervishoid suuresti kuulub endiselt lähimuspõhimõtte alla Euroopa Liidus. meil on kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiiv, aga selle eesmärke pole endiselt veel saavutatud. paljud kodanikud ei tea, millised on nende õigused, nad ei kasuta neid õiguseid, kõnelejal palutakse aeglasemalt rääkida kodanikke ja äh, kodanike jaoks on oluline, et liikmesriigid ikkagi võimaldavad äh, ravi haiglates, mis asuvad mõnes teises liikmesriigis, meil on vaja tagada parem info kodanike jaoks. ning see, et äh, mõte, et loodakse erihaiglad äh, äh, haruldaste haiguste jaoks, on samuti hea mõte, digitaliseerimine on ka oluline, praegusel hetkel seisab aga kõik suuresti bürokraatia taga. üle Euroopa on vajalik ka läbi viia teaduskampaaniaid. Te rääkisite tõesti kohutavalt kiiresti, palun tõlkide nimel rääkida, rääkige aeglasemalt, järgmisena saab sõna härra Hõlkmar pani przewodnicząca! szanowni państwo! aitäh! kolleegid! ma tervitan asjaolu, et me räägime siin piiriülese tervishoiudirektiivi ellurakendamisest. nõustun siin raportööriga. kahjuks on juba üheksa aastat möödunud pärast direktiivi vastuvõtmist, aga inimesed endiselt ei tea, et ravikulud hüvitatakse, isegi kui ravi leidis aset mõnes teises liikmesriigis. Euroopa institutsioonid peavad siin koostööd tegema liikmesriikidega. teavituskampaaniad riiklike kontaktpunktide ko kohta on väga tähtsad, sest sealt saavad inimesed just infot raport toob välja erinevad õiguslikud ja äh, halduslikud tõkked, mis tuleks kaotada, sest need on seotud otseselt äh, direktiivi ebakorrektse ellurakendamisega. tervishoiukulude hüvitamise puhul peaks kehtima standardsed administratiivsed protseduurid. aitäh! daamid ja härrad, räägime väga olulisest teemast, piiriülesest tervishoiust. ma tahaksin tänada äh, kolleeg äh, Ivo Pelletit ta töö eest, me kõik teame, et liiga paljud kodanikud äh, äh, elavad teadmatuses oma õiguste kohta. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta euro, Eurobaromeeter ütles et, et viiskümmend protsenti Euroopa kodanikest ei tea oma õigustest seega me peame oma tegevust parandama, tagama, et inimesed tõesti teavad, millised on nende õigused tervishoius. inimesed ju soovivad lihtsalt paraneda ning meie Euroopas peame neid siin aitama. me kõik teame, et tervishoiusüsteemides üle Euroopa on liiga palju bürokraatiat, seetõttu peaksime me tõesti looma ka sellise ühtse kontaktpunkti liikmesriigi kohta, kus inimesed tõesti saavad kogu info kätte, palun tehke see ära. härra Epideteius. suur tänu. kahtlemata on tervis meie kõige kallim vara ning seda tuleb kaitsta nii palju kui võimalik. piiriülese tervishoiu direktiiv võimaldab paljudel-paljudel inimestel saada ravi mitte ainult kodumaal, vaid ka teistes liikmesriikides, eriti naaberriikides. niisiis, peame me töötama selle nimel, et parandada meie patsientide liikumisvabadust. seda saab teha näiteks bürokraatlike tõkete eemaldamise läbi parema hüvitissüsteemi läbi, pettuste vastase võitluse läbi. see on oluline näiteks endeemiliste haiguste puhul, aga Kreekas on näiteks probleeme ka meie naabrite tõttu. suur tänu, proua esinaine, mina e-, elan e, Belgia piirialal, e, Äh, see tähendab seda, et paljud piiri ääres elavad belglased lähevad äh, Saksamaal arsti juurde, see on alati nii olnud, äh, nüüd aga enam ei ole, vanasti said Belgia patsiendid ilma probleemideta Saksa arsti juurde minna, nüüd see süsteem lõpetati Äh, asi, äh, see pole üldse oluline, millised lahendused haigekassade vahel leitakse, patsient soovib terveks saada ja saada ravi ka oma emakeeles, see on oluline. Äh, me peame rääkima ka mitte ainult probleemidest, vaid ka sellest, mis toimib. minu arvates see Belgia näide on suurepärane, ma paluksin Euroopa Komisjonilt, et nad toetaks selliseid näiteid ning Äh, silmas tuleb ju pidada seda, et patsiendid eelkõige soovivad terveks saada, aitäh. Äh, härra Kelly. jah, tervis on kõige kallim vara, tõsi ta on, iga, ühestki rahasummast pole kasu, kui tervist ei ole me peame oma kasvavas majanduses tagama, et tõesti meie inimestel oleks juurdepääs tervishoiule nii lihtsalt kui võimalik. üks asi on öö, juurdepääs siis, kui te olete terved, aga kui te olete haiged, siis bürokraatia muudab olukorra veel keerulisemaks, seetõttu see Euroopa-ülene, piiriülese tervishoiu direktiiv on nii tähtis. minu arvates on ääretult tähtsad ka need teavituskampaaniad, samuti bürokraatia vähendamine. sageli on olemas erinevad äh, abivõimalused äh, äh, inimeste jaoks ning teavitamine peaks olema väga tähtis. härra Liise rääkis siin vähivastasest võitlusest siin Euroopa Parlamendis lõuna ajal osalen ma epilepsia alasel üritusel Äh, seega me peame eelkõige va-, keskenduma oma kodanikele ning lõpetuseks tahaksin ma tänada oma head sõpra, suurepärast rahvasaadikut Ivo Pelletit. saate teile seda kohe siis ise öelda? Äh, härra Andrukaitis võtab arutelu kokku ja siis veel härra Pellet. Äh, suur tänu, president. mul on väga hea meel selle arutelu toimumise üle, ma tahaksin teid kõiki tänada sisukate sõnavõttude eest, tahaksin veel kord korrata, et on äh, õige aeg äh, teadlikkuse tõstmise kampaania korraldamiseks Euroopa Liidus, sest on lähenemas Euroopa Parlamendi valimised. palun äh, hoidke tervishoiuteemasid prioriteetide seas. valimiskampaania on väga hea võimalus just nendele, kes on valmis minema oma, oma programme inimestele tutvustama. loomulikult ma näen äh, vastuolusid, ühelt poolt on arusaamine sellest, mis on lähimuspõhimõte liikmesriikides ja kuidas see seostub teadlikkusega. kui küsida liikmesriikidelt tervishoiu, tervishoiuteenuste kohta, siis nad väidavad, et tegemist on siseriikliku pädevusega, sellist mantrat nad kordavad tervisetehnoloogia hindamise puhul jällegi näeme, et on vastumeelsus teha rohkem Euroopa Liidu tasandil, see ka selles vallas ja miks, sellepärast et mõistetakse valesti lähimuse põhimõtet. sest kui puudub võimalus inimesi aidata saavutada võimalikult kõrgeid tervishoiustandardeid, kui tegemist on haruldaste harjutus, haigustega, siis lubagem neil inimestel minna üle piiri. aga kuidas saame me sellise Äh, eraldatud mõtlemisest äh, üle saada. kui me räägime kontaktpunktidest, jällegi on see võimalus äh, narratiivi arusaamist muuta. ma hindan väga kõrgelt põhimõtet, et me hindame ühiseid, jagame ühiseid eesmärke piiriülese tervishoiu puhul. see on väga oluline barjääride kõrvaldamisel tulevikus. raport rõhutab konkreetseid tegevusi direktiivi peamiste tugisammaste osas tasustamise, hüvitamise, ligipääsu terviseandmete vahetamise veel haldusmenetluste osas, info jagamise osas ja siin on veel muidugi palju teisi teemasid. võin teile kinnitada, et komisjon uurib põhjalikult, kuidas neid soovitusi edasi arendada siis, kui raport vastu võetakse ja rõhutaksin veel kord, et komisjon soovib Äh, selgelt samme astuda, kui direktiivi vaimust kinni ei peeta. kutsun jõuliselt liikmesriike üles võtma meetmeid selleks, et ära hoida patsientide diskrimineerimist. ja kordan veel kord, keskkonnakomisjoni ees ma tahan teid tänada selle töö eest, tahan veel kord äh, tunnustust avaldada Envi komisjoni esimehele, aseesimehele ja raportöörile, härra Veletile ning samuti variraportööridele. Teie panus on selles arutelu olnud väga kaalukas. sellel on konkreetne mõju ligipääsetavusele ja jätkusuutlikkusele meie tervishoiusüsteemides. suur tänu. Ah, from... Ah, küsimus härra ma-, ma-, ma-, Mariase Kreeka kohta. kõikides riikides on see praegu nii meil on piisavalt vaktsiine äh, gripi vastu, kuid epideemia tuleb sellest, et inimesed ei vaktsineeri ennast piisavalt, vaktsiinid on olemas, kaasa arvatud Kreekas. Kreeka ametivõimud peavad nüüd äh, rohkem pingutama teadlikkuse tõstmiseks, kuid äh, vaktsiinivastased korraldavad oma surmavat kampaaniat, palun vaktsineerige ennast ja pidage kampaaniat vaktsineerimise poolt ja lõppsõnaks äh, härra Belet. Um, uh, suur tänu selle arutelu eest ja lõppsõna äh, härra Mariase poolt ütleksin lisaks veel, et on ettepanekuid selles direktiivis vaktsineerimine ka arvesse võtta. ja härra Marias on sellele vastu. kolleegid, suur tänu panuse eest, suur tänu, volinik. ma olen veendunud et seda raportit äh, toetatakse äh, suures enamuses. Äh, volinik, mul on väga hea meel, et te rõhutasite asjaolu, et ka teie teete täiendavaid jõupingutusi lihtsustamise osas menetluste puhul, esiteks, ja teiseks ka selleks, et tugevdada kontaktpunkte, mis on jällegi väga oluline, toetame teie jõupingutusi. ja ma loodan, et kõik, kõikidele jõudis teie sõnum ja kõik parlamendi saadikud peavad siis seda teemat oluliseks pidama mitte ainult valimiskampaanias, vaid ka pärast. me ei, me ei soovi stimuleerida patsientide liikumist üle piiri, vastupidi, paljudel juhtudel äh, piiriregioonides ja haig-, haruldaste haridustega inim-, haigustega inimeste puhul on see pigem oluline ja odavam ja seepärast meie kodanike huvid peavad olema meie peamiseks prioriteediks, peame tagama, et äh, Euroopa näitab ennast parimast küljest äh, Euroopa tervise ja heaolu huvides. seda ütles ka Peeter Liise ja teised. see ei maksa midagi, küsimus on äh, korrektses rakendamises, kasutagem seda instrumenti, direktiivi, tõestamaks, et Euroopa koostöö lisandväärt toetus äh, tõepoolest on selles valdkonnas olemas ja lõpetuseks, äh, proua president, lubage väljendada siirast tänu Maria Grapinile kaasraportöörina IMCO komisjonist ja eriline tänu ka variraportööridele suurepärase koostöö eest. suur tänu, arutelu on lõppenud, hääletus toimub täna üsna pea ja pikemalt viivitamata laseme volinikel kohad vahetada. ja päevakorras on nüüd proua Bonafé raport vee korduskasutamise miinimumnõuded. proua Bonafé, teil on sõna. Grazie, president. suur aitäh, lugupeetud juhataja. ma tahaksin kõigepealt tänada variraportööre selle eest, et nad on viimaste kuude jooksul kõvasti panustanud meie väga olulisse arutelusesse. mina lähtun sellest, et kaks tuhat seitseteist on ligi kuus tuhat äh, kuupkilomeetrit kasutatud vett. me teame, et probleem tuleneb sellest, on kasvanud ülemaailmne äh, konkurents veevarude kasutamisel, see mõjutab majandust, meie kogukondi ning ka ökosüsteeme, millest meie kogukonnad sõltuvad. ühest küljest seega siis on nõudlus suurenenud, teisalt kliimamuutused Äh, on ka üha ilmselgemaks saamas ning sellest tulenevalt võib juhtuda, et äh, piirkonnad, kus on veepuudusega probleeme või neid võib üha rohkem tekkida. meil on vaja seega tagada õige tõhusa veevarude haldamine, sellepärast et äh, vesi on väga väärtuslik vara, aga seda on üha napimalt. Euroopa ei ole küll kuiv ala aga sellest hoolimata peame tundma muret selle peale äh, ja vähemalt pool meie elanikkonnast võib veepuuduse all kannatada. mõningad andmed veenappus juba praegu puudutab vähemalt ühe, ühteteist protsenti Euroopa elanikkonnast, seitseteist protsenti Euroopa Liidu pi- äh,, territooriumist. tuhat üheksasaja kaheksakümnendast aastast peale on registreeritud tõsiseid Äh, puudujääke, mis äh, on viinud äh, ligi saja miljardi eurolise, eurolise kahjuni viimase kolmekümne aasta jooksul. nagu ka komisjoni mõjuhinnang toonitab, ainuüksi põllumajandussektoris Itaalias on ligi kaks miljardit eurot läinud kaduma. selline tendents jätkub tõenäoliselt veepuudus ei puuduta mitte ainult teatud piirkondi lõuna pool meie mandril, vaid see on mureks tegelikult kogu Euroopa Liidu territooriumil. meie asi on leida õigeid lahendusi ka Euroopa tasandil selleks, et tagada kodanike heaolu ning eh, hoida keskkonda. lähtepunktiks peab olema see, et peame ringmajanduse põhimõtteid laiendama. Eh, selle oleme rajanud ka uue arengu äh, meetod Euroopas ning peame siin lähtuma ka veevarude haldamisest. seda peame tegema läbi spetsiifiliste õigusloomeliste vahendite ning looma seeläbi eh, normatiivse stabiilsuse ka selle sektori jaoks, mis on äärmiselt oluline selleks, et kogu süsteemi muuta tõhusamaks. praegu on meil olemas juba vee raamdirektiiv mis puudutab asulareovete taaskasutamist eh, ja mille läbi tagatakse tõhusam veekasutus, aga sellest hoolimata on puudu konkreetsetest eh, eeskirjadest selleks, et eh, võimalikult suurt, võimalikult paremini ära kasutada kogu selle tegevuse potentsiaali praegune veekasutus on siis üks koma üks miljardit kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks kuus koma kuus miljardit kuupkilomeetrit. Need andmed on muljetavaldavad, see on põhjuseks, miks keskkonnakomisjon suure enamusega toetas määrust, eh, komisjoni ettepanekut ning on lisanud selle ringmajanduse tegevuskava alla. komisjoni ettepanek puudutab eh, siis läbi harmoneeritud eh, normide äh, paikapanemise ning majanduse eesmärkide saavutamist. see on konkreetsemalt seotud siseturu ning äh, seal turustatavate põllumajandustoodetega. põllumajandus, äh, vabandust, ENVI komisjon jagab komisjoni arvamust, äh, mis toetub samuti Itaalia, Hispaania, Prantsuse siseriiklikele nõuetele parlamendina, aga leiame, et peame siiski sekkuma selleks, et parandada ja veelgi selgemaks muutuda, muuta kõnealust õigusakti, eriti mis puudutab äh, definitsioone, äh, vastutust ning äh, erinevaid ülesandeid ning riskihaldust. nüüd natukene detailsemalt. meie jaoks on tähtis täpsemalt paika panna see, kes täpselt on asulareoveete mm, taaskasutamise puhul vastutavad isikud kuidas äh, täpselt ära jaotuvad äh, rollid äh, jaotusvõrgu ja lõpptarbija vahel ning milline on siin roll selles valdkonnas tegutsevatele ettevõtjatele. komisjoni hinnang põhineb tellitud uurimusele, aga me leidsime, et tuleks arvestada rohkem salmonella võimalikkusega selleks, et tagada kodanike suurem terviseohutus samuti on meie meelest vaja võtta teadvustamismeetmeid selleks, et anda mõista kodanikele, kuivõrd oluline on kokku hoida vett ning samuti on tähtis tagada see, et asula reovete taaskasutamine mingil juhul ei kahjustaks ei kodanike ega ka öö, loomade tervist parlament loodab kiirelt edasi liikuda ning avada peatselt ka läbirääkimised, aitäh. härra Vella kolmeks minutiks. proua president, lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt soovin tänada Simona Bonafed ja Vari raportööre raske töö eest, mille olete ära teinud äh, vee kasutuse miinimumnõuete raporti koostamisel. Euroopa Parlamendi töö saab olema väga oluline selleks, et selle olulise teemaga edasi liikuda ja seda eelseisvatel läbirääkimistel, nagu Simona juba mainis, vesi on väga väärtuslik ressurss, hädavajalik meile kõigile, tööstuse, põllumajanduse või paljude teiste kasutusvaldkondade osas. seda ressurssi on aga järjest vähem, üks kolmandik Euroopa Liidu territooriumist täna kannatab juba veestressi all aastaringselt kaks tuhat kaheksateist on meile näidanud, et veestress on muutunud suureks mureks paljudele liikmesriikidele, isegi nendele, keda tavaliselt ei seostata veepuudusega. isegi sellised liikmesriigid, kus kunagi põud tavaliselt ei esine. Need probleemid äh, äh, seoses kliimamuutustega järjest halvenevad äh, vee tõhusa kasutuse meetmed saavad seetõttu olulist rolli etendada probleemide lahendamisel. samuti, mis puudutab integreeritud veehalduse poliitikat. vee taas, korduskasutamise ettepanek tegeleb äh, üm-, töödeldud, puhastust, puhastatud äh, vee teemat, mida saab kasutada siis põllumajanduses niisutuseks, vee taaskasutamine äh, muudab reovee ressursiks ja seda vastavalt äh, ringmajanduse põhimõtetega, mida komisjon igati edendada soovib. eesmärgiks on suurendada veekasutust äh, niisutuses, äh, kui see on võimalik, asjakohane ja taskukohane selleks, et veestressi vähendada, samas kaitstes tarbijaid ja keskkonda lisaks harmoneeritud miinimumnõuded võimaldavad siseturul põllumajandustoodete osas tõhusalt toimida ja luua uusi võimalusi ettevõtjatele ning tehnoloogia tootjatele. Euroopa Komisjon tänab Euroopa Parlamenti nende panuse eest ja edusammude eest. selleks ja Euroopa Komisjon ootab huviga eelseisvat arutelu. suur tänu, proua president. proua Petir üheks minutiks Agri komisjoni nimel. gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, cilj ovog zakonodavnog prijedloga je popuniti prazninu. suur aitäh selle õigusloomelise ettepaneku eesmärgiks on täita lünk Euroopa Liidu akiis vesi on meie kõige väärtuslikumaks äh, varaks, aga surve veevarudele on üha suurem inimtegevuse ja kliimamuutuste tagajärjel. sellest äh, tulenevalt on äh, oluline siduda mm, vee taaskasutamine erinevate teiste poliitikavaldkondadega nagu ringmajandus. algse veekasu-, vee taaskasutuse ettepaneku leidnud laiendamist, nüüd saab seda kasutada ka muudes valdkondades peale põllumajanduse. põllumajanduskomisjoni raportöörina tahaksin teile meelde tuletada, et põllumehed juba praegu on kohustatud alluma äh, väga karmidele reeglitele, mis tulenevad meie toiduseadusandlustest. Äh, see tagab äh, selle, et põllumeestel on äh, taaskasutusvele juurdepääs, aga see ei tohiks endaga kaasa tuua mingeid lisakulusid, aitäh. suur aitäh ja nüüd fraktsioonide nimel kõigepealt Rahvapartei härra Kambus, poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud juhataja. lugupeetud volinik, ma tahaksin kõigepealt proua Bonafeed tänada tehtud töö eest, tahan tänada teda ka hea koostöö eest erinevate variraportööride vahel tänane raport ei peaks käsitlema mitte ainult veevarude kestlikku käsitlemist, vaid samuti ringmajandust. tundub, et inglisekeelse tõlkega on tekkinud probleeme, ütleb juhataja. tundub, et nüüd on kõik korras. võite jätkata. olgugi, et me piirdume veekasutusega siin määruses siis veekasutus kõikides valdkondades on tähtis. näiteks tööstuses, kus on suur veekasutus. me peaksime seda käsitlema ka näiteks Tarogonis mm, piirkonnas toimuva eh, nafta, keemia eh, tööstuse raames kahe, me teame, et kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks viiskümmend protsenti Euroopa elanikkonnast tõenäoliselt kannatab äh, veepuuduse all. praegu teatud riikides võib-olla ei nähta seda probleemina, aga tahaksin pöörduda nõukogu poole, see, mis praegu on tabanud Lõuna-Euroopat, tabab peamiselt kogu Euroopat. seega peaks läbi vaatama äh, meie äh, reeglid, eeskirjad ja tagama selle, et me ei reageeri mitte tekkinud probleemile, vaid ennetame neid probleeme. aitäh, sotsialistide demokraatide nimel üks minut, proua Ayala Sender. Eh, jah, suur aitäh. ma tahaksin ka südamest tänada proua Bonafeed, kes eksperdina äh, haaras härjal sarvist ja töötas siis läbi taaskasutatava vee küsimuse. Hispaania puhul tõepoolest me räägime riigist, kus on väga tõsiseid probleeme vee haldamisega, vee taaskasutus ei ole hästi korraldatud, kuid samas me oleme teadlikud ka sellest, et praegune reeglistik ei ole piisavalt paindlik. paindlikkust on aga vaja, sellepärast et meie regioonid on väga erinevad, igalühel omad eripärad. sellest tulenevalt tahaksin tänada proua Bonafed selle eest, et ta nõustus arvestama ka meie eripäradega meil seda paindlikkust vaja on, aga nii ehk nii, härra Veela, meil on vaja direktiivi äh, saastatud pindade kohta. millal ometi selline direktiiv tuleb Euroopa jaoks? veeprobleem hakkab meie pindadest äh, pihta, mullast pihta, millal ometi teeme midagi? palun pidage kõneajast kinni, Alde nüüd poolteist minutit ja ära huidama. Eh, eh, suur aitäh, eh, härra volinik, head kolleegid, tegemist on olulise raportiga. nagu me nägime eelmisel suvel, siis äh, me ei saa alati loota selle peale, et meil on piisavalt vett. paljud Euroopa piirkonnad kannatasid põua all ning sellest tulenevalt on äh, kindlasti vajalik kaaluda alternatiive äh, äh, veekasutuse jaoks, niisutamise jaoks. näiteks taaskasutatav vesi on siin esmatähtis kuus koma kuus äh, miljardit äh, on kättesaadav, äh, seda vett me saame taaskasutada. minu jaoks on väga oluline, et meil oleksid selged kriteeriumid, mille alusel saame tagada rahvatervise ning samuti toiduainete ohutuse. sellest tulenevalt on tähtis, et me vaataksime, kuidas täpselt ära kasutada seda olemasolevat vett. ja lisaks sellele veel üks aspekt, nimelt praegu on teatud liikmesriigid, mis kasutavad äh, äh, äh, töödeldud reovett, meil on vaja selleks aga Euroopa-üleseid meetmeid. Need tooted, mis toodetakse liikmesriikides, kus kasutatakse mm, töödeldud reovett, satuvad turgudele liikmesriikides, kus seda ei ole lubatud see omakorda võib äh, endaga kaasa tuua ohu rahvatervisele või siis konkurenti, konkurentsimoonutuse, nii et meil on vaja Euroopa norme. suur aitäh!